aseesimees võtaks juhatamise üle, tahaksin teada, kas te olete päevakorraga nõus ja tahaksin teid teavitada järgmistest asjadest. eelarvekomisjon ja äh, majandus- ja rahanduskomisjon äh, kui äh, komisjonid, kes ühiselt vastutavad Äh, tuginedes äh, kodu äh,, äh kodukorra reeglist viiskümmend viis koos TRAN-i komisjoni ja ITRE komisjoniga ja employment'i komi-, tööhõivekomisjoniga, need komisjonid äh, pidid kahekümne esimesel augustil siis hakkama tegelema komisjoni teadisega, mis pärineb kahekümne teisest juulist ja see puudutab äh, siis äh, orienteeruva suuniste kooramist jutt käib Euroopa strateegiliste investeeringute fondist ja selle sõltumatust hindamisest, selle kohta, kuidas kasutatakse siis Euroopa Liidu tagatist sellele fondile. vastuväidete esitamise tähtaeg on äärmiselt lühikene, niisiis me teavitasime teid sellest kõigest juba kolmekümnendal juunil ja kuna mitte ühtegi vastuväidet sekretäriaadile ei ole esitatud, meie komisjoni sekretäriaadile, siis see Äh, vastavalt artiklile kakskümmend kolm kõik need sätted jõustuvad Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja kõik sellega, äh, mis on seotud, vaadake siis artikleid sada viis ja sada kuus parlamendi kodukorras. ja tahaksin Äh, teile äh, te, teid teavitada, aga äh, te olete saanud viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda juuli koosoleku protokollid, kas te olete nendega tutvunud, teil ei ole vastuväiteid ja siis me võime lugeda need protokollid kinnitatuks ja nüüd annan sõna meie üldraportöörile. tegemist on siis eelarve teiste osadega et raportöör saaks meile siis anda ülevaate olukorrast Eh, nõu, enne kui nõukogu oma otsuse langetab. Eh, eelarve, jutt käib siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõust ja härra Fernandes, palun. aitäh, lugupeetud esimees. tere hommikust teile, tere hommikust kõigile kolleegidele. tegemist on asjaga, mida me oleme üsna pikalt arutanud eh, siin oma komisjonis ja ka täiskogul meil on kaks resolutsiooni, üks nendest käsitleb suuniseid ja see tähendab, et me oleme paika pannud e tööhõive VKE-d ettevõtluse vallas prioriteedid ja samuti sise- ja välissolidaarsuse vallas. iseäranis oleme pööranud tähelepanu rändele. meil on vaja äh, äh, Äh, täita need lubadused, mis Euroopa institutsioonid on andnud ning peame kinni pidama ka mitmeaastasest finantsraamist ja maksekavadest, nii et meil on väga selged prioriteedid ning neid toetas parlamendis väga suur enamus nüüd, mis puudutab seda konkreetset prioriteetide küsimust, siis tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on rände ja pagulaste kriis aasta algusest saadik on Euroopa Parlament pööranud sellele küsimusele erilist tähelepanu, on täiesti lubamatu ja täiesti selgitamatu, et nõukogu kärbib äh, vahendeid, äh, mis on just nimelt sellele valdkonnale mõeldud nõukogu äh, hästi ilusaid avaldusi teha ja äh, oma kavatsustest rääkida, aga kui aeg on äh, tegude käes, siis räägitakse ainult kärbetest, kärbetest nendes valdkondades, kus parlament on seisukohal, et need eelarveread peavad jääma ole-, selliseks, nagu nad on ja komisjon on ka nõus. ja milline on see sõnum, mis kohale jõuab, Euroopa Liit ei tee mitte midagi Euroopa Liit ei ole huvitatud, tegelikult parlament on huvitatud ja tahab midagi rände ja pagulaste küsimuses ära teha, Euroopa Komisjonil on ettepanekud, aga nõukogu ei suuda välja töötada ühist poliitikat ja mis veel hullem, nõukogu kärbib vahendeid olulistele instrumentidele, mis on mõeldud just nimelt äh, rändeprobleemi lahendamiseks. niisiis, küsimus on järgmine, mis mängu nõukogu mängib? mida nad teevad selleks, et selle erakorralise olukorraga toime tulla, nad ei taha midagi teha, otse vastupidi. Nad soovivad kärpida neid vahendeid, mis mitmeaastases finantsraamistikus juba paika on pandud. kuidas me saame leppida sellega, et rubriigis neli kärbitakse kulukohustusi saja kuueteistkümne miljoni hulgas ja äh, neljasaja viiekümne miljoni osas isegi maksete rubriigis, no kuida-, maksete osas, et kuidas me saame sellega leppida? kuidas me saame leppida selliste äh, kärbetega kuuskümmend viis miljonit ja äh, kulukohustustest sada üheksateist maksetes ühinemiseelsetele vahenditele äh, kuida-, kuidas me saame selliste kärbetega leppida, kuidas me saame läpi, leppida eh, kärbetega naabruspoliitika vallas, kuidas me saame leppida sellega, et arengu ja koostöö vallas tahab nõukogu samuti vahendeid kärpida ning nõukogu käitub äh, südametult ja arvesta üldse olukorraga, on väga suur vahe selle vahel, mida nõukogu ütleb ja mida ta teeb. Nad kärbivad Euroopa, Euroopa Liidu eelarvet ja juba algusest peale ei olnud see eelarve eriti ambitsioonikas selle konkreetse eelarverea osas mis puutub parlamenti, siis ja iseäranis seda konkreetset prioriteeti, siis meie oleme äh, alati kaitsnud ühenduse õigustikku, ühenduse väärtus, väärtusi, solidaarsust, inimväärsu-, väärikust ning me lihtsalt ei saa lubada seda, et nõukogu käitub äh, osavõtmatult, me ei saa leppida sellega, et nõukogul ei ole ühtset poliitikat, nõukogu ei tegutse ja ei eralda piisavalt rahalisi vahendeid probleem on nõukogus. me näeme, kuidas riigid käituvad egoistlikult ja see on lubamatu. liikmesriigid peavad käituma solidaarselt ja solidaarselt tuleb käituda läbi Euroopa Liidu eelarve. Need riigid, mis saavad struktuurifondide investeeringu, need riigid saavad ühtekuuluvusfondist vahendeid aga näib, et need riigid ei suuda üles näidata solidaarsust selles konkreetses küsimuses. solidaarsus on kahe otsaga tänav, daamid ja härrad, see ei ole mingi ühesuunaline tänav. ei saa lihtsalt võtta ja siis ehm, mitte midagi tagasi anda. ja ärgem jätkem tähelepanuta ka teisi prioriteete, prioriteete, mis on seotud majandusega, Euroopa Liidu konkurentsivõimega äh, ma juba mainisin äh, kolme prioriteeti, tööhõive, ettevõtlus ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal noorte tööhõive algatus peaks jätkuma. vahendeid on eraldatud, aga vaatamata sellele neid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal napib. on äärmiselt oluline, et see programm jätkaks oma tööd Äh, me soovime piisavad, piisavaid rahalisi vahendeid selleks, et me suudaksime täita võetud kohustused ning me soovime, et äh, need maksekavad, mille osas kõik kolm institutsiooni kokku leppisid, ka ellurakendamist leiavad. jah, võlad tuleb loomulikult ära maksta me oleme siin nõukogul käsi väänanud, et seda maksekava kokku saada ja nõukogu peab nüüd oma lubadused ka täitma ja minu arvates tuleb vaadata, provoka nõukogu tahtis kärpida ka Euroopa ühendamise rahastut ja Horisont kaks tuhat kahtekümmend. kui äh, me Junckeri kava heaks kiitsime, siis me võtsime endale lubadu-, andsime lubaduse ja me lubasime, et me teeme kõik, mis võimalik selleks, et vähendada mõju Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastule komisjon tegi ettepaneku ja ometigi nõukogu eh, näitas üles suhtumist, mida võib pidada parlamendi provotseerimiseks, sellepärast et nad kärpisid vahendeid nendele programmidele Horisont kahe tuhande kahekümnendale ja Euroopa ühendamise rahastule. ja lõpetuseks ja kokkuvõtteks Koreper äh, võttis vastu oma seisukoha ja see seisukoht näeb ette äh, kärpeid äh, viissada kolmkümmend neli miljonit kulukohustustes ähm, ja üks koma neli miljardit maksete osas kärpeid ning need on need kärped, mida tehakse komisjoni eelarve eelnõu osas. ja nagu ma ütlesin, see komisjoni esialgne eelnõu oli juba isegi väiks, väiksem kui see, mis mitmeaastases finantsraamistikus ette näinud ja Koreper langetas otsuse ühehäälselt, nii et, et eh, on kärbitud neid vahendeid, mis tegelikult on juba heaks kiidetud. nii et, et komisjon juba üsna piiratud eelarvet on veelgi kärbitud. ning eh, rubriigis üks A on samuti tehtud oluliseid kärpeid, seitsekümmend kolm miljonit horisont kaks tuhat kakskümmend kulukohustustes ja kakssada viis miljonit maksetes ja ma juba ütlesin ka, et Euroopa ühendamise rahastu osas on tehtud kärpeid. kuusteist miljonit näiteks kulukohustuste osas, üksteist miljonit maksete osas ka rubriigis üks B on tehtud kärpeid ning need äh, kärped mõjutavad ka siis rubriigi, rubriiki kaks. Äh, samuti on kärbitud paindlikkuse instrumenti. Äh, nii et, et meil on väga raske rände ja pagulaste probleemiga toime tulla. nõukogu ei ole küll mõningaid eelarveridasid kärpinud, näiteks sisejulgeolekufondi, aga sellele vaatamata on nõukogu äh, kärpinud neid vahendeid, mida nad on äh, valmis paigutama paindlikkusinstrumenti. Äh, nüüd rubriik neli, see on nüüd sada kuuskümmend kolm miljonit kulukohustustes ja nelikümmend üks miljonit maksetes siin kärped. tegemist on üsna põhjalike kärbetega ning eh, seda kõike tehakse loomulikult oluliste, Euroopa kodanike jaoks oluliste programmide arvelt. kõik need kärped on lubamatud, samuti on kärbitud vahendeid Euroopa ametitele, nii kulukohustuste osas Äh, peaaegu kõikide ametite osas ja mitte üks, äh, mitte, seda ei saa kohe kuidagi lubatavaks pidada. nõukogu ähm, esitab argumendi, et äh, kärbitakse nendel eelarveridadel, kus vahendeid ei kasutata piisavalt ära. ja Äh, tähendab, kärbitakse nendelt äh, ridadelt, kus vahendeid üle jääb, jah, aga et äh, tõepoolest on selliseid programme, mis toimivad suurepäraselt, aga ka neid programme on kärbitud. näiteks rubriigis üks A, rubriigis kolm loov Euroopa, kodanike Euroopa, rubriigis neli. Neid programme ma juba mainisin konfliktide ennetamise programmid, vaesuse vähendamine Vahemere regioonis, kõiki neid programme kärbitakse. parlamendil on väga selge mandaat. see võeti suure häälteenamusega vastu, nii et, et meie saame nõukogu seisu toetamatuks ning seetõttu me peame kasutama paindlikkuse instrumenti, et me saaksime suurendada makseid, me peame ära kasutama olemasolevaid varusid ning me peame käituma vastutustundlikult, me peame olema ambitsioonikad, aga samas ka ranged. ja nende, selle ranguse ja ambitsioonidega peame nõudma, et ka nõukogu äh, täidaks äh, võetud kohustused ja mis puudutab prioriteete, siis tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on rändeteema. Euroopa Liit äh, omab väärtusi, näiteks solidaarsus, inimväärikuse austamine, need on võõrandamatud väärtused ning seetõttu on täiesti lubamatu Eh, ja, ja lausa uskumatu, et eelarve osas nõukogu ütleb, et me ei taha nende väärtuste osas midagi ette võtta, me tahame vahendeid kärpida, meile meeldib kõnelda, aga meile ei meeldi midagi teha. ning eh, siis eh, kodanike Euroopa, vaadake kolme institutsiooni Euroop-, Euroopat, kodanikud näevad Euroopa institutsioone kui eh, institutsioone, kes mitte midagi teha ei taha, aga parlament peab sellist suhtumist muutma, me peame näitama, et me suudame oma prioriteete kaitsta ja rände osas midagi ette võtta. suur tänu teile. mul on hea meel teid kõiki näha eh, pärast puhkust, te olete kõik eh, heas vormis, näod rõõmsad Eh, kõik on eh, saanud eh, puhata ning arutelu tuleb kindlasti väga elav. ning ma loodan, et eelarve osas suudame ennast kuuldavaks teha. suur tänu teile, härra Fernandes, selle ettekande eest. tänan nüüd sõna härra Dupreele, kes meid muude teadmiste osas teavitab. suur tänu. suur tänu, härra esimees ma räägin üsnagi lühidalt, sest äh, praegusel hetkel me saatsime parlamendi eelarve juba äh,, järgmise aasta eelarve parlamendi eelarve projekti ning sellega võib väikeseid äh, küsimused, mis äh, puudutavad meie parlamendi organisatsiooni, see puudutab ka meie fraktsioonide tegevust, räägin teile sellest pisut hiljem, äh, sest äh, parlamendi juhatuse poolset arvamust me ei ole veel saanud. nüüd üldiselt. mina leian, et nõukogu on üsnagi pimesi kärpinud siin ja seal ning peaksime komisjoni esialgse eelarve taastama kaks erandit, esimene neist puudutab Euroopa kohust, kui me, me oleme nõus sellega, et et Euroopa Kohtu kulud äh, äh, suurendavad, see muudab kõigi äh, institutsioonide finantsplaani. see on ainukene punkt, mille osas ma paluksin, et meie komisjon ja parlament äh, ei oleks komisjoni ettepanekuga nõus selles küsimuses. Äh, leian, et oleks vastutustundetu, äh, kui me seda ei teeks. teiste institutsioonide osas, äh, nagu ma ütlesin, tuleks tulla tagasi komisjoni poolse eelarve ettepaneku juurde tagasi, võib-olla väikese mm, muudatusega tegemist Eh, on eh, siis kõigi nende küsimustega meie üldsuuniste osas, mis, eh, mida edaspidi peame. aga see oleks praegu kõik, siiski härra esimees on siin, seda ma soovisin praeguses faasis ainsana öelda. Um, suur tänu, kolleeg Depree ja nüüd on variraportööridel võimalik sõna võtta ja kolleegidel teistel ka. härra Manka. ma tänan. minul on kaks märkust. üks puudutab seda, mida härra Ferrandes rääkis, ta tutvustas meile eh, üldeelarve eelnõu ja peab ütlema, et et nõukogus on otsused väga kaootiliselt sündinud, eriti rändeküsimustes. Teile meenub Frontexi eelarve küsimus, me ju aastaid oleme palunud, et Frontexi eelarvet suurendataks ja nüüd, kui olukord on tõesti keeruliseks läinud, äkki nõukogu on nõusse jäänud kolm korda öö, äh, äh, suurendab eelarvet ja nii on ka teiste prioriteetidega. Äh, mõned prioriteedid tulevad äh, nõukogu poolt, on seatud nõukogu poolt, aga eelarve ei ole tagatud. ma võin siin teistest institutsioonidest rääkida. täna pärastlõunal me arutame Euroopa Liidu Parlamendi eelarvet peasekretäriga äh, ja nõukogu on vähendanud mõnede institutsioonide eelarvet nii, et ta ei ole üldse asja arutanud isekeskis ja paljud ei tea, miks sellised kärped on tehtud. nii et me peame tagasi tulema ka institutsioonide eelarvete juurde ja palume, et nõukogu selgitaks, miks ta kärpeid tegi. Uh, next... ma tänan, uh, proua Moodi. Uh- ma tänan jah, eh, üldraportöörile eh, tahan öelda, et eh, kaks prioriteeti, ka mina pean nüüd väga tähtsaks, mis me oleme seadnud eelarves kaks tuhat kuusteist, majanduskasv, ettevõtlus, VKE-d, jah, ja Horisont kakskümmend kakskümmend eelarve toetab seda kõike ja tähtis on tagada, et need vahendid veelgi suureneksid. nüüd öö, öö, tuleb ära teha rohkem Euroopa Liidu tasandil ja eelarvelisi vahendeid selleks kasutada ja selle ma olen ka tähelepanu koondanud, kui räägin Horisont kakskümmend kahekümnest ja tähtis on ka, et rõhk oleks pandud pagulaskriisi ja rände küsimustele, mis praegu on väga aktuaalsed, nii et tähtis on tagada, et eelarveline vastutus äh, säiliks äh, see ja äh, see, mida me kollektiivselt teeme Euroopa Liidus, peab olema, tuginema tugevale eelarvele. Äh, ma tänan. Äh. ma tänan. minagi tahan tänada variraportööre ja raportööre kolleeg Fernandes Paljuski, mis te ütlesite, on teil õigus. loomulikult on vaja olla ausam äh, eelarve küsimustes ja liikmesriigid jah, võivad ühelt poolt öelda, et nad tahavad kõikvõimalikku saavutada, aga samas ei ole valmis finantseerima neid soove. aga teistpidi võttes äh, me peame ka silmas pidama, et liikmesriigid peavad eelarvet äh, täitma ja sellepärast me peame arvestama sellega, mida siis liikmesriigid tahavad rahastada ja mida nad tahavad nende rahaliste vahenditega saavutada. nii et on vaja seada prioriteedid, see on iseenesestmõistetav. ja väga õiged prioriteedid on juba ära toodud, aga ma tahaksin ka hoiatada. nimelt eh, siit jääb mulje, et eh, eh, seal, kus on probleemid näiteks majanduses, siis tuleb lihtsalt äh, Euroopa Liidul koostada mõni programm, seda rahastada ja kõik saab korda. ma arvan, äh, see lihtsalt ei ole rahastatav, äh, vaid see on ka täiesti vale tee, kui nii talitada, sest mm, see ei ole õige strateegia ja me peame mõtlema selle peale, et mis siis toob kaasa suurema majanduskasvu, konkurentsivõime, töökohad. me ei saavuta seda äh, ju toetuste kaudu. meil on väga palju igasuguseid programme koostatud ja äh, võimalikult palju üritame neid finantseerida Euroopa Liidu eelarvest. aga äh, see ei loo suuremat konkurentsivõimet me peame ikkagi vaatama, kus on raskuspunktid, kus meil annab rohkem midagi ära teha ja kus sekkuda ja äh, tähtis on, et äh, tõesti äh, konkurentsivõime kasvaks. ja nüüd meie pagulastragöödia, mis praegu käimas on ja tohutu pagulaste voog Euroopasse. siin on vaja tegutseda ja me peame olema valmis kohe nõustuma rohkem raha selleks eraldama, aga öö, samas on vaja ka mõistlikku kontseptsiooni kõigepealt ja seda me ei ole veel näinud. jah, loomulikult Äh, vaja äh, see hädaolukord leevendada, aga samas, kui me anname Euroopa rahalisi vahendeid välja, siis see peab toimuma ka Euroopa Liidu plaani alusel ja seda plaani ma ei näe, nii et selle kallal tuleb edasi tööd teha. ja äh, tähtis on ka siduvad kohustused panna. jah, me peame mõistma, et praegu on kaalul Euroopa reputatsioon ja Euroopa võib selle maha mängida ja Maastrichti leping ei tohi jääda lihtsalt paberiks. meil on äh, ka Dublini leping ja see paraku on ka ainult väärt seda paberit, millel ta seisab hetkel. nii et äh, mm, äh, kui meil on lepingud ja neid ei täideta, siis see on midagi, mida meie kodanikud ei soovi. ma tänan, härra Valli. Sì, grazie. Ringrazio i due relatori. E... Suur tänu, ma tänan raportööre. ja paar märkust ka minu poolt. eelarve teiste osade jagude kohta. nõukogu ei ole mõjutanud meie eelarvet, sest meil on ju kokkulepe, et me ei tungi omavahel üksteise eelarvetesse on vaja loomulikult ka lõpetada rahaliste vahendite raiskamine. nõukogu on nüüd pakkunud pisut muuta eelarvet ja ma vaataksin regioonide komiteed ja sotsiaal- ja majanduskomiteed. varasemal ajal jah, nad on olnud tähtsad selleks, et töövõtjate ja tööandjate huve Brüsselis esindada, aga see, kuidas institutsioonid on edasi arenenud Brüsselis, on nad muutunud ebaaktuaalseks nii et meil on vaja tõesti sisulisi äh, muutusi siin ja kakskümmend protsenti tuleks nende eelarveid kärpida ja üldse tuleks need institutsioonid kas sulgeda või neid äh, põhjalikult revideerida, sest äh, kakskümmend, kakssada miljonit eurot kulub nende peale aastas ja personali kärbine viie protsendi võrra institutsioonides, see on midagi, mida me saame aktsepteerida, aga me peame vaatama ka tähtsamaid teemasid, nimelt kui palju on siis personali ja millist tasu nad saavad. jah, ma tahan, et eelarve kontrolli komisjon sellega tegeleks, kui me vaatame nüüd tasustamise tabeleid personali töötasusid Euroopa Liidus, siis ma pean ütlema, et kõik on proportsioonist väljas. kui me vaatame, mis toimub mujal. väga palju on kõrgetel ametikohtadel isikuid, eh, palju rohkem, eh, kui neid peaks olema, kui me võrdleme olukorda erasektoriga. Eh, ja need, kes on madalamal palga tasemel, neid on vähem. härra Kristof. Pistevo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 Äh, nõukogus. selline tegevuspoliitika on vastuoluline. kui me äh, kuuleme teoreetilisi selgitusi, mis tulevad nõukogult äh, eelarvekärbete kohta, Euroopa poliitika kohta, siis nad ühelt poolt nõuavad ülesande täitmist, mis rohkem raha vajavad, aga samas riigieelarvelisi vahendeid kärbitakse ja siis antakse jälle selle kohta selgitusi ja see kõik on väga vastuoluline kui me sellega nõusse jääme, siis tekib ka suur vastuseis Euroopa Liidus ja me ei suuda oma eesmärke täita. me oleme ju siin parlamendis öelnud, et me tahame võidelda inflatsiooni vastu ja Euroopa Keskpanki on miljardeid eurosid juba selle nimel kulutanud meil on vaja rahalised vahendid eraldada majanduskasvu huvides, aga samas meie eelarve tahab liikuda hoopis teises suunas, kärbitakse hoopis eelarvelisi vahendeid. ja selle all kannatab meie usutavus ja meie tegevuspoliitikad. ja ma kardan Äh, siis pööratakse üha rohkem Euroopa Liidust ära, sest ei mõisteta, mis toimub, mida me tahame saavutada. Äh, ja kui eelarve on vastuolus tegevuspoliitikatega, mis on välja kuulutatud nagu majanduskasv, areng, võrdlus illegaalse immigratsiooni vastu, tööpuuduse vastu äh, ja teadusarengut toetamine ja teiselt poolt rahalised vahendid eh, nende eesmärkide saavutamiseks võetakse ära, siis on tegemist vähikäiguga. nõukogul on hoopis teistsugune poliitika kui parlamendil või komisjonil. tähtis on ka, et komisjon võitleks oma eelarve eest me ei saa ju loobuda äh, nendest poliitilisest otsusest, mis on vastu võetud, nendest tegevuspoliitikatest, mis on kinnitatud. ma arvan, et äh, kui on mingid kärped tõesti vajalikud, siis äh, tuleb kärpeid teha seal, kus raha raisatakse, on ju selliseid valdkondi, näiteks võib bürokraatiat vähendada. ja parlamendil on siin suur kõhklusi ja kahtlusi kärbete osas. kui me tahame toetada nõukogu äh, tegevuspoliitikat, äh, siis me peame silmas pidama, et tegelikult meie käsutusel ainult üks protsent eelarvelisi vahendeid aga samas põllumajandus näiteks saab nelikümmend protsenti eelarvelisi vahendeid. nii et kui kuskil raiskamise vastu võidelda, siis eh, põllumajanduspoliitika on selline valdkond, kus seda teha. Eh, nii et mõistlik oleks raiskamisega võidelda ja selle ühe protsendi, mis meie käsutus on, peame ka luubi alla võtma see on väga-väga väike summa. ja siis saame tõesti öelda, et me oleme midagi saavutanud. kolleeg Jose juba ütles, et meil on vaja põhjapanevat poliitilist kurssi ja härra Fernandes juba kirjeldas seda strateegiat. mina usun, et see eh, eelarve kava, mis praegu ju on, ei edenda majanduskasvu, arengut, solidaarsust. sugugi mitte. tegemist on eelarve eelnõuga, mille nõukogu tahab läbi suruda. ja suurte kärbetega. me ei tohi kaotada ülevaadet olukorra üle. Um, suur tänu teile ja proua Tuulas, palun suur tänu teile, härra esimees, mina omakorda sooviksin samuti tänada raportööre ning öelda neile ka seda, et ma täielikult nende analüüsi olukorrast jagan ning toetan nende sõnavõtte. me sõn-, mõni, mõned seisukohavõtud olid karmid, kuid samas leiavad nad kajastust ka viimaste kõnelejate arvamustes ning äh, seistes vastamisi äh, nõukoguga, kes äh, ei ole absoluutselt järjekindlev, kes nõu-, kindel, kes nõuab aina rohkem Euroopa poolseid vahendeid, kuid kes aina vähem on nõus Euroopa eelarvesse panustama ning kes muudkui teeb avaldusi põgenike kohta, majandus äh, kasvu toetamise kohta investeeringute läbi, kuid samas teevad nad pidevalt Euroopa eelarvesse kärpeid, mis on täiesti vastuolus nende eelnevate sõnavõttudega. samuti eh, ei pea nad ka sõna on toimunud väga rasked läbirääkimised mitmeaastase film, finantsraamistiku kohta, need olid väga keerulised, loodetavasti sõlmitud kompromissid ka, neist peetakse kinni, nagu seda ütles härra Fernandes igal aastal on äh, kärbitud eelarved võrreldes mitmeaastase finantsraamistikuga ja seda rääkimata äh, maksete probleemidest, millega me oleme komisjon, komisjonis pikalt rääkinud. järjepidev äh, ning sõnamurdja, põlglik parlamendi suhtes, mis on äärmiselt ebademokraatlik ning kes on eriti just vastutustundetu. vastutustundetu, sest see, mida Euroopa kodanikud ootavad, on see, et see äh, seisak, patiseis lõpuks ometi otsa lõpeks. Äh, sest äh, kuidas saaks seda teha, kui meil ei ole piisavalt suurt eelarvet, nagu seda paljud teisedki sõnavõtjad on öelnud, liikmesriigid ei saa valida igal aastal, kui suure panuse nad annavad Euroopa eelarvesse, sest see ei ole niimoodi, et nagu kirsinoppimine, nüüd võtan seda, nüüd võtan teist vaid äh, on äh, olemas selge äh, osa nende SKP-st, mille üle ei vaielda. ma tean, et selle üle vaieldakse, aga selle üle ei peaks vaidlema ning võib-olla peaks ka selle teema juurde tagasi tulema ning veel lisaks Euroopa projekt, seda kõike ei toeta kõik ja minul endalgi oleks selle kohta kriitilisi sõnu, aga on ometi selliseid küsimusi, mille osas me oleme kõik nõus, oleme rääkinud investeeringutest, <clears throat> majanduskasvu tööhõive nimel. parlamendis on väga suur enamus, kes soovib äh, Äh, investeeringuid, et majanduskasvu toetada, selles osas on kokkulepe Euroopa Liidus väga laiapõhjaline, samamoodi võib öelda ka põgenike küsimuse kohta. parlamendis oli siiski suur enamus, kes äh, neid küsimusi äh, toetada soovis, võib seega öelda, et juba mitmeid aastaid on nüüd õhutu lahkuminek ühest küljest ehm, nende avalduste vahel selle kohta, mida oodatakse eurooplastest ja, ja Euroopa Liidult teiselt poolt. Ehm, ja nende aastate vältel Euroopa Liit ei suuda ehm, vastutustundlikult enam eh, tegutseda, võib-olla nõukogu peaks oma tegevust pisut avalikustama, peaks olema vähtavam, sest eh, praegusel hetkel nõukogu parlament ja komisjoni kolmikust on nõukogu kõige äh, vähem nähtav ja võib-olla peaks äh, pisut karmimaid kokkuleppeid sõlmima nõukoguga, et äh, Euroopa ei läheks meie kodanike jaoks lõplikult kaduma. suur tänu teile, kolleegid, me oleme ajakavast maha jäänud. sellega seoses ma sooviksin, et ülejäänud kõnelejad räägiks maksimaalselt kaks minutit, härra Ali, palun. suur tänu Äh, kallid kolleegid. eelarveprojekt, mille komisjon välja pakkus, äh, on keskendunud äh, meie prioriteetidele, mille on paika pannud Euroopa Parlament. ma ei hakka siin väga detailselt rääkima. arvan, et härra Fernandes esitas väga põhjaliku ülevaatliku raporti ning äh, võin öelda, et me toetame täielikult tema poolt välja pakutud äh, poliitikavaldkondi. kõik äh, prioriteedid, mis said ära mainitud härra Fernandesi ja teiste kolleegide poolt nagu Energialiit, tööhõive, samuti töökohtade loomine, kõik need prioriteedid üritavad leida uue vastuse sellele, mis Euroopas praegusel hetkel toimub, millised on arengud. näeme, et on selles eelarveski tehtud nelja koma ühe miljardiline kärbe, kui võrdleme seda eelnevate eelarvetega meile öeldakse, et äh, eelarve on suurenenud, aga kui me võtame arvesse ka inflatsiooni, on tegemist kärpega. sellel on ka väga äh, negatiivsed äh, tagajärjed. ning kui me nüüd asja detailselt jälgime, siis näeme näiteks, et rubriigis üks A, üks B, samuti rubriigis kaks ja neli kõige suuremad kärped äh, on tehtud äh, rubriigis neli globaalne Euroopa, see on ligi viieprotsendiline kärbe, mis seal on tehtud. tegelikult äh, nõukogu nõuab mitmeid kärpeid, mis võivad osutuda päris problemaatiliseks. selge on see, et need kärped toimuvad väga prioriteetsetes valdkondades, mille osas on kokku lepitud nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. Eh, kärped rubriigis neli eh, panev, seavad ohtu olulised poliitikavaldkonnad nagu näiteks eh, migratsioon. kõik ju teab, mis on, teavad, mis on viimastel kuudel toimunud, migratsioon on muutunud väga akuutseks probleemiks, tuleb leida mingisugune lahendus minu meelest on siiski üsnagi ebaselge. E, isegi eriti Euroopa naabruspoliitika instrumendis, kuidas me e, sellisel juhul immigratsioonivoogudega toime tuleme? see on äärmiselt tõsine probleem. seda, sellest ei saa lihtsalt kõrvale vaadata arvan, et peaksime oma seisukohtades olema järjekindlad. peaksime üritama jõuda järgnevatel läbirääkimistel võimalikult ühtsed, peaksime olema ühtsed ning äh, jääma selle juurde, mida juba eelnevad teised kolleegid ütlesid. Però di essere molto breve. Mm, volevo dare... Suur tänu, ma üritan rääkida võimalikult lühidalt ma sooviksin Rahvapartei kolleegile vastata, kes rääkis äh, kärpid, kärbetest äh, ja äh, raiskamisest. võib-olla tema meelest äh, on, e, tema meelest äh, esmaklassilised raiskamised ja, ja lihtsalt kulutamised. aga iga, iga mõttetult kulutatud euro on äh, raisatud euro, see ei ole aktsepteeritav ning eh, kuigi üks koma kaheksa protsenti on väike eh, osa Euroopa eelarvest, peaksime siiski eh, ütlema ka selle, seda, et ei, et ei saa avalikku raha lihtsalt raisata, seda, selles osas ei ole olemas suuremaid ja väiksemaid raiskamisi, raiskamine tuleb ära lõpetada. ning mina oma seisukoha juba koordinaatorite koosolekul ütlesin välja on äh, mõningad punktid, mille soovin äh, uuesti ära öelda. kõigepealt nõukogu on täiesti järjepidetu äh, oma seisukohtades. nõukogu peaks enda seisukohad, enda eesmärgid endale ise selgeks tegema. ta peaks teadma, kus suunas ta soovib edasi liikuda, millisena soovib ta näha Euroopa eelarvet. sellel eelarvel on selliseid ridu, kus kus on tehtud kärpeid kahekümne, kolmekümne, neljakümne protsendi eest. ja e, seda nii maksete e, e, kui ka kulukohustuste juures. me peame nõukogule ütlema, et kui teie ei usu sellesse ja kärbe, kärbite edasi, siis milleks te üldse finantseerite? palun tehke, lahendage oma probleemid kusagil mujal kui te usute sellesse projekti, finantseerige, kui ei, siis äh, ärge finantseerige üldse, katsu-, kasutage seda fondi teistes, äh, äh, teistes valdkondades. me parasjagu üritame proua Georgievaga lahendada ähm, maksete ning maksejõuetuse küsimust. praegusel hetkel igatahes kulukohustuste ja maksete vaheline lõhe aina kasvab. ning eh, praegu peab eh, igatahes eh, nõukogu suutma reageerida. mis puudutab rubriik nelja, siis nagu kolleeg seda ütles, siis üritatakse lahendada kuidagi migratsioonivoogude probleemi kui me suudaks kuidagi toetada teisi riike, siis võib-olla oleks lootust, et need inimesed jääks äh, oma kodumaadele. peaksime olema järjepidevad, äh, meil on neid vahendeid vaja, kuid ärgem unustagem, et Euroopa Liit on esimene äh, relvaeksporti ja nendesse riikidesse. mis see siis nüüd on? me äh, ühest küljest anname raha, teisest küljest tekitame sõdimiseks aina paremaid tingimusi, et sõjad aina äh, kestaksid ja äh, elanikud oleks sunnitud kodudest põgenema. suur tänu. ja järgmisena härra Mara Kalju. suur tänu teile, härra esimees. väga Äh, raske on kõigi härra Fernandesi esmaste seisukohtadega nõus olla. Äh, mitte nõus olla. Äh, sooviksin aga mõelda veel edasi ühes küsimuses, mis puudutab jagatud vastutust. me ei saa lihtsalt eh, kasutada juhust nõukoguga vaielda, et eh, see vaidlus kestaks viimase piirini kolmepoolsetel läbirääkimistel, eh, et varjata seda, kui kulukas selline jäikus olla võib. komisjon ja parlament ning Euroopa Parlamendi eh, suur koalitsioon ning komisjon on poliitiliselt vastutav sellest, mis me teeme ja on vastutav Euroopa eh, eelarve ja Euroopa poliitika eest ning eh, me ei saa lihtsalt suurendada või vähendada vastavalt sellele, kuidas Euroopa riigid on nõus tegutsema me ei saa lihtsalt mõtlema selle peale, kuidas võimalikult vähendada nõukogu poolseid kärpeid, praegusel hetkel räägime hoopis sellest, kas eh, suurendame kahe, kolme või neljakordselt immigratsioonile võetud, mõeldud vahendeid, see on ainukene küsimus praegusel hetkel. Eh, sest eh, Frontexi eelarve on juba viimse piirini mõeldud, see ei ole tegemist ainult humanitaarküsimusega, kokkuvõttes on küsimuse all globaalne Euroopa immigratsioonipoliitika. see on Euroopa eh, Liidu vastutus, Euroopa institutsioonide vastutus ja sellest peaksime me rääkima. ning samuti peaksime rääkima sellest, mitte sellest, kuidas vähendada äh, EFSI mõju äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegiale, vaid peaksime mõtlema selle peale, kuidas EFSI võimalikult integreeritult äh, kasutada, kuidas kasutada võimalikult hästi selle olemas antud vahendeid praegusel ja järgmisel aastal, et oma eesmärkideni jõuda. sellega seoses Äh, peame ütlema ka seda, et praegusel hetkel meie prestiiž, meie usutavus on mängus, äh, peame edasi mõtlema, peame edasi liikuma Euroopa ülesehituses ja seda praegustel kuudel, praegustel nädalatel ja see kõik on praegu rohkem küsimärgi all kui kunagi varem, aitäh! Um... suur aitäh, kolleegid, selle panuse eest tänasesse arutelusse jah, kindel on see, et meil on vaja Euroopa tasandil vastust rändeküsimusele ja eelarve peab seda peegeldama kas raportöör soovib endiselt äh, sõna, et arutelu kokku võtta, härra Fernandes? ei, härra Depree? Äh, küsimus oli, et kas te soovite sõna, et arutelu kokku võtta? ei, ütleb härra Depree. hästi, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni ettekanne sellest, milline on hetkeolukord Horisont kahe tuhande kahekümne Euroopa ühendamise rahastu kosmeprogrammi ja Euroopa noorte tööhõive algatuse eh, programmide ellurakendamisega. Eh, eelarve peadirektoraat teeb selle ettekande ja siis on komisjoni liikmetel võimalus sõna võtta ning lõppkokkuvõttes, kui on mingeid konkreetseid küsimusi teie poolt, eh, siis peadirektoraat, mis vastab, vastutab nende programmide juhtimise eest, nende esindajad on ka kohal ja nad on valmis nendele küsimustele vastama ja eh, eh, eelarve peadirektoraadi poolt on meil siin kohal härra Preesa, kes kohe seda eh, ettekannet siis ka tutvustab. aitäh, esimees, ma annan ülevaate sellest, kuidas on lugu siis nende nelja programmi rakendamisega, mida te just mainisite ja tahaksin veel kord rõhutada, et minu kolleegid siis vastutavatest peadirektoraatidest on siin selleks, et vastata konkreetsetele küsimustele ja ka muudele küsimustele meil on siin äh, slaidid ja need slaidid sisaldavad üsna palju infot ja annan neist üsna kiiresti ülevaate. siin slaididel on siis konkreetsed arvud kirjas, nii et, et te saate esitada täiendavaid küsimusi või neid siis hiljem arutada. Äh, alustaksin siis kokkuvõtva tabeliga, mida sellel ekraanil ei ole just kerge näha, aga ma arvan, et äh, see materjal on ka teile välja jagatud. siin tabelis te näete nende nelja programmi osas et kui vaadata rakendamist aastal kaks tuhat neliteist, siis äh, on näha ka, kus me oleme aastal kaks tuhat viisteist ja saame seda võrrelda siis äh, varasema aastaga ja me saame samut-, siit samuti näha, millised on kulukohustused, mis on eelarvesse kantud aastaks kaks tuhat kuusteist niisiis esimene tabel peaks andma väikese ülevaate sellest, äh, kuhu me praegu oleme. peamine sõnum, mis sellest tabelist järeldub, on see, et rakendamise kiirus aastal kaks tuhat viisteist on kiirenenud kõige nelja programmi osas. ma pööran erilist tähelepanu just siin kulukohustustele eh, oma tänases ettekandes ning kõigi nende programmide osas eh, siis eh, oleme siis äh, tõesti saavutanud üsna head äh, edu võrreldes olukorraga aasta tagasi augusti lõpus ning äh, samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kaks tuhat neliteist seetõttu, et oli mõningaid viivitusi õigusliku aluse heakskiitmisega ja mõningaid probleeme ka programmide käivitamisega Äh, siis lõppkokkuvõttes äh, kõiki neid programme siiski rakendati sajaprotsendiliselt ning äh, prognoosid, mis komisjoni talitused praegu on teinud, tuginedes hetkeolukorrale ja sellele, mis plaanis on, on see, et need kõiki programme rakendatakse täiel määral ka aasta kaks tuhat viisteist lõpuks. kui läheme nüüd järgmise slaidi juurde, siis siin tahaksin Äh, näidata siis äh, äh, iga programmi kohta, milline on siis konkreetselt see rakendusprogramm, kui tegemist on siis kõigepealt pakkumismenetlustega, siis osaliste väljavalimine, rahastamine ja nõnda edasi. Eh, siin on esimesel slaidil jutt Horisont kaks tuhat kahekümnest pakkumismenetlus, eh, mis siiani on käivitatud, hõlmab umbes eh, kuuteist miljardit, see on siis kõige suurem kulu Horisont kaks tuhat kahekümne raames ning see protsess ja eelootavad projektid on siis Äh, need äh, nõudmised on siis äh, suuremad kui olemasolevad vahendid. kui läheme nüüd edasi, vaatame nende pakkumismenetluste edu, siis me võime siin näha, et rohkem kui kolmkümmend seitse tuhat ettepanekut on siis saadud nende menetlu-, pakkumiste käigus ja nende ellurakendamiseks läheks eelarvest vaja seitsekümmend äh, miljardit. Äh, valimisprotsessis, kus äh, just nimelt väljapaistvus on oluline kriteerium programmide väljavalimisel, neli tuhat kaheksasada üheksateist ettepanekut on siis praegu alles jäänud ja äh, see tähendab, et nende ellurakendamiseks läheks vaja kaheksa koma viis miljardit äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditest. ja kui rääkida protsentidest, siis ettepanekute edumäär on umbes kolmteist protsenti Äh, siis äh, kui võtta arvesse kõiki ettepanekuid, mis me oleme saanud ja veel käimasolevad pakkumismenetlused, need on kõik juba välja kuulutatud ning valimisprotsess on käimas ja äh, kõik vahendid siis eraldatakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend raames on veel ka mitmed finantsvahendid mida hallatakse läbi Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi, need võimaldavad siis rahastada siis äh, tegevusi kolme koma kolme miljardi ulatuses läbi Euroopa Investeerimispanga ja kahe koma kolme miljardi väärtuses läbi Euroopa Investeerimisfondi. Äh, kui vaadata esimese poolaasta plaanitavate projektide aruandest, mida investeerimispank ja investeerimisfond on saadnud, siis äh, teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahenditega on asi väga hea, hea ning äh, ning äh, mis puudutab nüüd laene ja garantiisid, siis neid äh, Ja siis äh, edastat-, antakse siis just nimelt ette nähtud perioodi jooksul Äh, niisiis äh, Horisont kaks tuhat kahekümnega oleme me graafikus, äh, nüüd läheksin COSME programmi juurde, tegemist on programmiga, mis on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja siin meil on erinevad koostisosad, mida läbi Euroopa Liidu eelarve rahastatakse, esimene komponent puudutab niisiis Euroopa ettevõtlusvõrgustikku Äh, siin äh, on toimunud kaks pakkumismenetlust aastal kaks tuhat neliteist või kaks hankemenetlust. Äh, niisiis üheksakümmend neli konsortsiumit valiti välja, see, need hõlmavad viitsada viitkümmend üheksat organisatsiooni ja kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on siis nende hangetega hõlvatud ja välja valitud konsortsiumitega ning äh, toetused äh, ligemale üheksakümne protsendi ulatuses äh, eelarvest on juba eraldatud ning ülejäänud osa siis eraldatakse aasta lõpuks. nii et, et ka siin on asjad graafikus. veel üheks kosmekomponendiks on Erasmus noortele ettevõtjatele siin on meil toimunud siis kaks hankemenetlust, üks kahe tuhande neljateistkümnendal, teine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. esimese menetluse käigus saime sada üksteist ettepanekut, viisteist projekti valiti välja ning arvud aastaks kaks tuhat viisteist on siis see, sellised, et sada viis ettepanekut esitati ning nende ettepanekute hindamisprotsess on praegu lõppfaasi jõudmas ka siin võib öelda, et äh, rakendamine äh, toimub vastavalt graafikule. Äh, tegemist ja sama on olukord ka siis rahastamisvahenditega, mis on kosmeraamed Äh, meil on siin siis äh, kasvu edendamise vahend, mis äh, pakub riskikapitali ja tagatisi finantsinstitutsioonidele VKE-de jaoks ja meil on siin ka laenutagatise vahend, siis omakasvu vahend majanduskasvuks, selle kasutamine on praegu käimas Äh, sellepärast siin tuleb kinni pidada hoolsuskohustusest, seda peavad tegema finantsvahendajad ja äh, protsess kiire, kiireneb aasta lõpupoole. Äh, mis puudutab nüüd laenutagatise rahastut, siis siin on olukord selline, et nõudlus on väga suur VKE-de poolt ja ja tegelikult äh, on äh, nii-öelda puudujääk nõu-, äh, eri, vahe selle nõudluse ja abikõlbulike projektide vahel ja see puudujääk kaetakse siis ajuliselt Euroopa strateegilise investeeringute fondist EFSist kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani ja niipea kui võimalik, kosme vahendid Äh, siis äh, selleks kasutatakse siis edasi kosmevahendeid, nii et, et ka selle programmiga on rakendamine graafikus. Äh, kui nüüd läheme Euroopa ühendamise rahastu juurde, siis siin on rakendamisviis teistsugune, sellepärast et suur osa Euroopa ühendamise rahastust äh, Äh, hõlmab siis mitmeaastaseid programme, need on äh, seitsmeaastased programmid, täpselt nagu mitmeaastane finantsraamistik ja meil on sellised mitmeaastased hankemenetlused ning äh, ja siis see osa seitsmeaastasest eelarvest on juba nii-öelda ette ära määratud, nii-öelda, et igaks aastaks on ette nähtud konkreetne summa ja ja seda äh, raha siis eraldatakse nendele projektidele, mis on läbi, välja valitud läbi siis mitmeaastaste pakkumismenetluste. Äh, ja ma, need summad, mis siis juba on reserveeritud, äh, on kuskil neliteist koma kuus miljardit transpordile, sealhulgas ka rahastamisvahendid siis peaaegu kaks miljardit energeetikaprojektidele ja kolmsada kakskümmend miljonit äh, telekommunikatsioonisektorile. tahaksin veel mainida seda, et äh, mõnedes äh, nendes kolmes komponendis on ka veel iga aastased programmid, äh, mille osas samuti hankemenetlusi korraldatakse. kui me läheme nüüd äh, konkreetselt nende kolme komponendi juurde, äh, siis tahaksin juhtida, et transpordi vallas on meil olnud neli mitmeaastast ja üks aastane hankemenetlus Äh, neist kõige viimane käivitati septembris kaks tuhat neliteist ja äh, valik äh, jõudis lõpule siis selle aasta juulis. tulemus on see, et me saime kuussada kaheksakümmend üks abikõlbulikku ettepanekut. Nende jaoks oli vaja siis kolmekümmend kolme miljardit ja sellest summas siis kolmteist miljardit eraldati kahesaja seitsmekümne kuuele projektile. ja nüüd praeguses faasis siis äh, käivad äh, individuaalsete toetuslepingute äh, allkirjastamised ja eelrahastamine toimub siis nüüd praegusest hetkest kuni aasta lõpuni. nüüd olukord ähm, energeetika äh, osas äh, on järgmine, et, et on toimunud äh, esimene mitmeaastane hankemenetlus aastal kaks tuhat neliteist ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaks hankemenetlust ka, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta menetlust, siis saadi Äh, siis kuussada nelikümmend seitse miljonit on eraldatud kolmekümne neljale projektile ning ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pakkumismenetluste jaoks on meil äh, sada viiskümmend miljonit eraldatud kahekümnele projektile ning kolmas äh, pakkumine, mis tehti siis selle aasta juunis, selle raames siis eraldatakse ülejäänud vahendid Äh, mis on veel olemas aastaks kaks tuhat viisteist ja lõpetuseks Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni komponent. siin meil toimus kolm hankemenetlust, millega eraldati kakskümmend kaheksa miljonit telekommunikatsiooniprojektidele aastal kaks tuhat neliteist ning kaheksa pakkumismenetlust siis, eh, mis eh, käivitatakse selle aasta septembris ja oktoobris ning plaanis on eraldada siis kokku nelikümmend kuus miljonit eurot. ning eh, ka Euroopa ühendamise rahastus on siis finantsinstrumendi komponent. protsess on selline, et kulub rohkem aega kui toetustega aga siin ka on juba Euroopa Investeerimispangaga kokkulepped juulis alla kirjutatud ja olemasolevad tegevused siis äh, pilootprojekti raames ja TNT transpordigarantii osa, seda, äh, see on liidetud siis võlainstrumendiga ja, äh, ja asjad praegu toimuvad vastavalt graafikule. ja lõpetuseks räägiksin ka noorte tööhõive algatusest ja tahaksin meelde tuletada, et kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nende mõlema aasta eelarves on kolm koma kaks miljardit eraldatud eh, nendele kahele eh, aastale Äh, ning äh, need vahendid siis eraldati just programmide algusjärgus selleks, et reageerida noorte tööpuuduse kõrgele tasemele. ja äh, tahaksin siinkohal veel meelde tuletada seda, et kolm koma kaks miljardit võetakse kasutusele veel ka läbi Euroopa Sotsiaalfondi, nii et, et kokku tuleb kuus koma neli miljardit, mida kasutatakse aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. nüüd kõik kulukohustused on siin juba eraldatud, välja arvatud üks tegevusprogramm, millega jõutakse lõpule ilmselt septembris, nii et, et selleks ajaks on kõik kulukohustused eraldatud ning äh, arvestades neid esiealseid muutusi ja eelrahastamist, äh, siis kolmkümmend protsenti sellest ümbrikust äh, makstakse siis välja just kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eelrahastamise näol nüüd, äh, mis puudutab äh, rakendamist koha peal, siis äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli algus üsna aeglane, aga nüüd on programm kiiresti hoogu kogunud ning sellest programmist abisaajad, nende arv peaks jõudma üheksasaja tuhande inimeseni aastal kaks tuhat kuusteist ja järgneval kahel aastal Äh, veel ligemale miljon inimest saavad siis sellest programmist kasu. niisiis äh, rakendamine siis toimub nii aastal kaks tuhat viisteist kui ka veel kuni aastani kaks tuhat kaheksateist. ja seetõttu siin mingit järjepidevuse katkemist ei ole pärast aastat kaks tuhat viisteist programmi rakendamise vallas ja veel äh, viimane asi, mis puudutab noorte tööhõive algatust maksete poole pealt. Äh, meil on umbes äh, üks kolmandik kogusummast juba kulukohustustega seotud ja see makstakse välja siis aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ja ülejäänud kolmandik siis pärast aastat kaks tuhat kuusteist. ja Äh, võimalikult, et ennetada võimalikke küsimusi, et mis saab noorsooalgatusest pärast aastat kaks tuhat viisteist. komisjoni lähenemine on selline, et tuginedes esialgsetele hinnangutele, mis peaksid saabuma selle aasta, valmima selle aasta lõpuks äh, ning arvestades mitmeaastase raamistiku vahe läbivaatamisega, äh, siis, siis hinnatakse, et kas noorte tööhõive algatust võiks pikendada, kas see on vajalik ning äh, vaadatakse siis, millised on sinnani saavutatud tulemused. et ma lõpetaksin sellega äh, ja minu peamine sõnum on see, et äh, kõikide nelja programmi vallas toimub rakendamine hästi ja on graafikus, aitäh! aitäh, härra Vresa! kui kellelgi on küsimusi või tähelepanekuid, kolleeg, siis kolleegid, palun, härra Fernandes, aitäh! aitäh selle ettekande eest. mul on väga hea meel, et äh, see täitmine tõesti nii edukas on ja kas te edastaksite selle sõnumi ka nõukogule, kas te äh, Eh, edastaksite neile selle sõnumi, sest kui nad sellest aru saavad, siis nad ehk ei tee neid kärpeid, mida nad praegu tahavad teha, sellepärast et eh, nõukogu jaoks üks kärpimise kriteeriumeid on vahendite kasutamise tempo ja raha edukas kasutamine. nii et, et palun edastage see info nõukogule nii kiiresti kui võimalik. ja eh, võib-olla siis nad homme vaatavad läbi oma seisukoha, sellepärast et lõpphääletus Koreperis peaks toimuma homme mina omalt poolt äh, tahtsin öelda seda, et äh, sada, sada protsenti on näiteks äh, neid vahendeid ära kasutatud Horisont kaks tuhat kakskümmend koosme Euroopa ühendamise rahastu ja ja see kasutamismäär näitab, kuivõrd mõistlikud ja äh, mõistlik ja hästi põhjendatud on komisjoni ja parlamendi mõtlemine äh, meie kui eelarvepädev institutsioon leiame, et need eelarveread vajavad äh, suurendamist äh, või vähemalt äh, praegusel tasemel hoidmist, sellepärast et need eelarveread annavad tulemusi. ning äh, nagu ma ütlesin, rakendusmäär on sada protsenti ja see on ju väga hea. nõukogu soovib neid eelarveridasid kärpida iseäranis selliseid eelarveridasid, kus vahendeid on hästi ära kasutatud, nii et milli, eh, milliseid argumente võiks komisjon edestada veenmaks nõukogu, kuivõrd olulised need programmid tegelikult on? Need, mis puudutab mõningaid kosmega seonduvaid eelarveridasid, siis ma saan aru, et seal on vaja eh, täiendavaid rahalisi vahendeid, aga üldiselt on mulle jäänud mulje, et Äh, kas me on oluline programm VKE-de jaoks ja kas me tõesti ei peaks siin vahendeid suurendama ja mis puudutab noorte tööhõive algatust, siis kui vaadata, kui palju Euroopas praegu on töötuid inimesi, jah, me oleme tõesti näinud, et need arvud on natukene allapoole läinud, aga minu arvates on see noorte tööhõive algatus selline algatus, millega tuleks jätkata tahaksin komisjoni poolt natukene informatsiooni selle kohta, miks äh, Äh, selle programmiga mõnedes liikmesriikides oli viivitusi äh, ja äh, mõnedes liikmesriikides olid need viivitused tõesti üsna suured. parlament peab aastal kaks tuhat kuusteist seda algatust kindlasti jätkama me soovime jah, võib-olla vahendeid natukene muuta, aga ma tahaksin teada, mida komisjon asjast arvab miks äh, sellised äh, viivitused äh, mõnedes liikmesriikides selle algatuse ellurakendamisel ja meil on vaja seda teada selleks, et me saaksime liikmesriike julgustada seda noorte tööhõive algatust kasutama. sellepärast, et see algatus peab kindlasti olema üks meie prioriteete. aitäh, härra Fernanda, proua Kardia Zabal kes oli kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportöör, palun. suur tänu teile, härra esimees. ja tõepoolest, komisjonilt peab kõigepealt paluma, et need andmed edastataks nõukogule, nagu seda ütles ka härra Fernandes. iga kord, kui me selles komisjonis ütleme, et äh, meil ei ole piisavalt vahendeid, äh, siis äh, assigneeringuid, siis meile öeldakse, et pole vastuvõtuvõimet, meil pole seda, meil pole teist, kokkuvõttes olemasolevad arvud näitavad, et Euroopa Liidul on väga palju projekte, väga palju programme, mm, mis äh, tänu Euroopa eelarvele suudavad stimuleerida olukorda koha peal. ning äh, me soovisime, et komisjon äh, räägiks meile, kuidas programmide rakendamine toimub, kuidas see edeneb, siis see aitab ka ette äh, valmistada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, sest kui programm ei toimi, siis tuleb see üle vaadata. ning äh, meil on peale selle arvesse võtta ka neid kiireloomulisi olukordi, mille puhul tuleb kiirelt reageerida. kuid äh, enamus programmidest lähevad ju hästi edasi, arenevad hästi ning need eelarve muudatusettepanekud, mille me esitame, aitavad näiteks parandada kahe tuhande kahekümnenda aasta ehm, horisonti ning samuti ka eh, CEF-i eh,. ma arvan, et eh, seda tuleb kindlasti meeles pidada. mul on kaks küsimus, üks puudutab kosmet mille juures äh, räägitakse guarantee facility'st äh, ning äh, siin öeldi, et kuna on nõudmine suurem kui see, mida eelarve suudab finantseerida, siis praegusel hetkel katab seda EFSI, kuid hiljem on võimalik seda ümber muuta, ma tahaksin teada täpselt, kuidas seal need arvud välja näevad ning nüüd see, mis puudutab Euroopa noorte garantiid Eh, siis eh, tõepoolest see väga aeglaselt on käivitanud, väga paljud riigid on eh, käivitanud need programmid väga hilja, praegusel hetkel pole tulemused olnud eriti head. et see oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal väga kiireloomuline teema ja samas tundub, et enne kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat see ei Eh, hakka tegelikult toimima, see on problemaatiline. ning teine eh, probleem tundub olevat see, et mul on, minuni on jõudnud kommentaarid, et eh, seal, kus rakendusmine on hakanud toimima, ei ole jõutud nende tulemusteni, mida oleksime soovinud. ei ole suudetud noori tööturule juurde tuua ja aega ja mõnel pool kasutatakse neid vahendeid äh, valesti või halvasti, see tähendab siis seda, et äh, on loodud äh, madala töötasuga töökohti. loodan, et Euroopa Komisjon oskab mulle selle kohta midagi öelda, sooviksin öelda, kas teil on mingisugust informatsiooni, kas teil on midagi öelda selle kohta, kuidas probleemi on võimalik lahendada ning mis äh, on, mis toimub tulevikus, sest kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, tekkisid juba esmased äh, probleemid ja ning praegusel hetkel ei saa me lubada selle, seda, et kahe tuhande, jõuame kahe tuhande kahekümnenda Äh, aastani ja et me pole endiselt suutnud neid eelnevaid probleeme lahendada uh,. ma tänan, kas on veel sõnasoove? kui ei, siis ma annan sõna härra Presale ja siis nendele kolleegidele, kes on vastutavad kosme ja noorte tööhõive algatuse eest. ja siis saate vastata lõpuks küsimustele. ma tänan ma pigem vastaksin härra Fernandese küsimusele ja proua Kardia Sabali tõstatatule. nimelt äh, andke need arvud ka nõukogule rakenduse kohta. Äh, minu vastus on järgmine. iga nädal komisjon saadab väga põhjalikult tabelid äh, rakenduse kohta nõukogule ja parlamendile äh,. jah Eh, nõukogu eh, jah, ütleb, et ta vaatab neid rakendusmäärasid. Eh, ja tegid seda juunikuus viimati ja siis selle alusel nad nüüd otsustavad olukorra üle aastal kaks tuhat viisteist ja siis teevad kärpeid aga juunikuus loomulikult äh, ei ole kõik eelarvelised vahendite osas äh, kulutusi tehtud, makseid tehtud ja äh, tegelikult valik tehakse ka veel enne, kui raha eraldatakse ja augusti lõpuarvud tegelikult näitavad tegelikku rakendamist ja muudavad olukorda võrreldes juunikuuga. ja kui nüüd nõukogu sellest lähtus äh, kärbete tegemisel, siis ta peaks nüüd oma otsuse ümber muutma, sest olukord on muutnud ja ei saa automaatselt tegutseda. ja nüüd ma annaksin sõna härra Koorale, kes minu kõrval istub ja noorte tööhõive algatuse eest vastutab ja koos meie eest ka äh, järgmine kolleeg in uh, Ruta, uh, Mrs. Ruta, sorry. proua Ruter on see uh,. Yes, so Ms, Ms Sukova, the floor is yours for the. palun uh,, nüüd on teil sõna uh,. jah, milliseid töökohti on loodud, milline on olukord liikmesriikides, millised on olnud viivitused uh,, küsimused, mis esitati selle kohta? jah, ma tänan, mul on hea meel siin arutelus osaleda, väga tähtis on ka komisjonil tagada, et me tõesti kvaliteetseid projekte ellu rakendame, mis tõesti toetavad noori ja aitavad tööle. ma äh, jah, võin öelda, et on põhjused, miks informatsiooni nappib aga tulemused on olnud edukad, mõned liikmesriigid, kes on saanud sellest algatusest kasu, on niivõrd keerulised programmid käivitanud, et rakendusprogrammide vastuvõtmisega on olnud neil probleeme ja rahalised vahendid selle algatuse eelarve realt tuleb ju korralikult ära jaotada piirkondade vahel. nüüd rakendusprogrammide vastuvõtmine jätkus aastal kaks tuhat viisteist meil on üks rakenduskava, kus on noorte tööhõive algatuse komponent veel vastu võtmata ja ma ei ütle, ei ütle, millises liikmesriigis. aga me loodame, et septembri lõpuks kõik kolmkümmend neli rakenduskava õnnestub äh, rakendada, vastu võtta. Äh, ja ka vastuvõtmine on alles algus rakendus ja kulutuste, rahalise vaesuse kasutamisele ja seirekomiteedega äh, äh, ei ole ka veel läbirääkimised lõpule viidud liikmesriikides ja kõige suuremates liikmesriikides just on asjad pooleli ja seirekomitee äh, kohtumised on toimunud, toimumas ka septembris, tähtis on, et rakenduskavade menetlus kiireneks. nüüd väga tähtis selle algatuse rakendamiseks on äh, äh, tööhõiveasutuste tugevdamine liikmesriikides ja ka need vahendajate tugevdamine, kes kõik osalevad menetluses ja tähtis on, et me jõuaksime noorte aktiivsete inimestele, kes ei tööta ega õpi parasjagu. ja selleks on vaja ka struktuurilisi reforme, tagamaks, et need tööhõiveasutused ja vahendajad korralikult äh, toimiksid ja äh, paremini ka noorte vajadust rahuldaksid. meil ei ole veel äh, ametiasutused ära määratud äh,, kes hakkavad saatma maksenõudeid rakenduskavade kohta komisjonile. liikmesriikidel on olnud väga palju administratiivseid takkeid sellel teel aga seirekomitee kohtumiste kaudu, kus komisjon on esindatud talituste tasandil, äh, oleme näinud, et asjad lähevad õiges suunas ja et aasta lõpuks on meil ka juba positiivsemad tulemused ja arvud ette näidata. aga loomulikult kvaliteet ja reformid on tähtis mitte ainult kuus koma neli miljardit eurot äh, ei lähe noorte tööpuudusega võitlemiseks Euroopas, rakenduskavad, mis on senini vastu võetud, enamik neist näitab, et liikmesriigid, kes ei saa sellest algatusest raha, on samas kavandanud ka meetmeid ja programme, et võidelda tööpuudusega noorte hulgas ja praegu kaksteist koma seitse miljardit eurot on kogusumma, mitte kuus koma neli algatuse raha ainult. ja sellega tagatakse juurdepääs töökohtadele just noortele, kes praegu on ilma tööta ja tegemist on hoopis suurema rahasummaga, mis nendel eesmärkidel läheb. nüüd MFF äh, äh, artikkel neliteist näeb ette, et järgmise aasta eelarve menetluses vahe läbivaatamise käigus varudest äh, eraldatakse raha ka prioriteetsetele noorsoomeetmetele ja möödunud parlament parlament võttis kohustuse just nii talitada, et eraldada täiendavad rahalised vahendid selleks, et üle viie miljoni töötu noore e, saaksid abi. nii et me ootame siin parlamendi toetust ka sellelt koosseisult. For... ma tänan. nüüd kosme kohta. E, e, doktor Naimann Yes, thank you very much. ma tänan. jah, kosme finantsinstrument ja öö, äh, laenude garanteerimise rahastust on väga palju soovitud raha saada, tohutult on soove, rohkem kui raha äh, olemas seal on ja seepärast praegu me, me kasutame ka EFSI rahastamist selleks, et et eh, katta seda nõuet, mis meil praegu on ja rohkemgi eraldada mm, just programmi perioodi alguses rahalisi vahendeid kuni aastani kaks tuhat seitseteist eh, kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist seda front-loading võimalust meil enam ei ole eh, ja me arutame seda nüüd Euroopa Investeerimisfondiga mm, ja on selge, et sada miljonit eurot on vaja veel juurde aastal kaks tuhat kaheksateist ja kakssada miljonit aastast aastatel kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend. nii et selle peale peame mõtlema, kui me eh, tegutseme mitmeaastase finantsraamistiku alusel. jah kas on veel äh, vastuseid, äh, Presa? kui tohib, äh, ma annaksin proua Ruutele sõna, kes kosmet veel täiendab ja ka laenude garantiidest räägib. mina olen Maire Ruute ja teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadist ja proua Zabal ja härra härra Fernandes küsisid ka Horisont kakskümmend kakskümmend kasutusvõime kohta Eh, Horisont kakskümmend kakskümmend ja meie eelmine programm eh, FP seitse on olnud sellised kus, kus sajaprotsendiliselt igal aastal on eelarve täidetud, nii et ma tahan rõhutada, ei ole mingit põhjust kahelda selles, et käesoleval aastal me ei suudaks eelarvet sajaprotsendiliselt täita nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuste osas kui nõukogu ainult juunikuu olukorda äh, arvesse võttis, siis mingit järeldusi selle põhjal teha ei saa, tavaliselt olukord selgub aasta lõpuks. Äh, teine märkus, härra Ferrandes äh, küsis, miks eelarvet vaja on. tahaksin rääkida, et meil on tegemist praegu väga tähtsa trendiga võrreldes eelmise programmiga FP seitsmega Äh, siis äh, taotluste hulk, mida me praegu saame teadusuuringuteks ja innovatsiooniks, on tohutult ulatuslikum ja tulemuseks on see, et me ei suuda rahastada isegi neid projekte, millel on suurepärane reiting. kui me vaatame eelmist raamprogrammi, siis me saime kakskümmend protsenti taotlustest äh, rahuldada, mis meile laekusid, aga nüüd on see langenud see, see rahuldatud taotluste arv kolmeteistkümnele protsendile ja tervis tervishoiu pakkumistel lausa ainult neli protsenti suudame rahuldada, nii et kui väga suurel hulgal väga häid taotlusi jäävad rahuldamata ja see kuidagi ei edenda innovatsiooni ajal, mil meil seda väga-väga Euroopas vaja on. nii et palun surugem peale, et rohkem rahalisi vahendeid sellesse valdkonda eraldataks. The... kas on komisjonilt veel sõnasoove? kui ei, siis selle päevakorrapunktiga lõpetame, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on hääletus. nimelt härra Debre raport, mis puudutab olukorda Vahemerel ja vajadust töötada välja terviklik rändekäsitlus Euroopa Liidus. So we, we start now the, the voting procedure. nüüd algab hääletus lõige üks, kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üks, teine muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üks, muudatus üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks A seitse, kes poolt? vabandust. kõik kuus, viis, neli eh, langevad ära, sest kompromiss ju võeti vastu, nii et kaks A seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, kompromiss number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli A, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige viis, muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige viis, muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõike viis, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuus, kuusteist poolt, vastu selle me kontrollime üle elektrooniliselt hääletades. veel kord lõike kuus, muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud So Yes, the, okay, the, the vote is hästi, hääletus lõppes. So it is rejected. tagasi lükatud. It is re-, jah yeah.. No, no, no, no, it, it, it is rejected see on tagasi lükatud. hääletustulemus oli selge, tagasi lükatud. seitse, äh, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt hääletades üle, hääletus algas. Is... hääletus lõppes. vastu võetud lõige seitse, muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime ka selle üle, hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek on tagasi lükatud. lõige seitse seitse üheksateistkümnest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse A muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige seitse B kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa A muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksa muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt vastu. ma arvan, kes olid erapooletud, ma arvan, et see võeti vastu. kontrollime siiski üle, kontrollime üle. hääletus algas. kakskümmend kolm, muudatusettepanek kakskümmend kolm. hääletus lõppes tagasi lükatud, tõepoolest nüüd kümnes lõige, muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kümme, muudatusettepanek kakskümmend viis, langeb ära, sest kakskümmend neli võeti vastu. lõige üksteist, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame arvamust muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kolme häälega, neli oli vastu, kolm jäid erapooletuks. No, uh, on... jah, järgmine päevakorrapunkt. meil ei ole ümberpaigutustaotlusi e, e, ka ei ole teie poole pealt ega proua Holmeieri poole pealt midagi, nii et lõpetame, jätkame kell kolm